raamistikku. Need ähm, nõudmised peavad olema aga dünaamilised, äh, kajastuma kaubanduslepingutes ning äh, neid tuleb ka läbi vaadata aeg-ajalt. suur tänu ja nüüd härra Howitt. selle